selle küsimuse arutelu on edastatud äh, õiguskomisjoni. õiguskomisjon omakorda on andnud mulle teada, et Tšaba äh, Molnari vastu algatatud kohtumenetlus Ungaris on äh, peatatud.